Teile vist anti kollaseid roose punaste asemel, see üllatab mind veidi, kindlasti te räägite meile, miks see niimoodi juhtus. härra Papastamkos, teil on protseduuriline küsimus. tahaksin pöörduda kõigi poole siin kojas. ilmselgetel põhjustel äh, räägime siin Chris Davise raporti üle äh, käivast hääletusest, tahaksin, et see hääletus lükatakse edasi. kas keegi tahab äh, selle ettepaneku poolt sõna võtta? kas keegi soovib selle vastu sõna võtta, härra Lainen? aitäh, härra president mina võtan sõna selle ettepaneku vastu, see äh, on täiesti vasakult tulnud, see on üllatus, mis tuleb Rahvaparteilt, me oleme selle ettepaneku äärmiselt et, tähelepanelikult äh, välja töötanud Keskkonnakomisjonis, oleme töötanud äh, teinud head koostööd tööstuskomisjoni, põllumajanduskomisjoniga, seda on väga põhjalikult arutatud ja ma arvan, et tööstuskomisjon, komisjon teavad, mida me peame ette võtma kliimamuutuste osas, seetõttu teen ettepaneku täna siiski hääletada. härra Papastamkas. härra president, palusin lihtsalt seda, ma ei ütle, et äh, seda peaks edasi lükkama, aga see peaks tulema kõigepealt, nii et me saaksime muuta järjekorda. ma ei ole päris kindel, kas see tuli õigesti läbi, aga üritame need asjad äh, korralikult järjekorda panna. härra Papaskant-Tamp, kas te tahate, et me Davise raporti osas kõigepealt hääletaksime, kes on selle poolt, et see esimesena hääletusele läheb? kes on vastu? niisiis ma leian, et enamik oli selle raporti esimese hääletamise poolt. kas te tahate, et me kontrolliksime seda? võtame siis teise raporti kõigepealt. panen nüüd ainult oma paberid õigesse järjekorda. niisiis, alustame Davise raportiga Äh, mis puudutab madala süsinikuga majanduse poole liikumist. muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks lõige üks, nimeline hääletus kahes osas, esimene osa. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. algteksti juurde lõige kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda, kes on poolt. hääletus on avatud, kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neljas osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. jätkame algtekstiga lõige kuus. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige viisteist. vabandust, muudatus kaks, ettepanek kaks, lõige kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hea küll, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd lõige viisteist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm, algne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. mis tähendab? et äh, algteksti on muudetud, mistõttu nimeline hääletus, muudatusettepanek kuus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. algtekst nüüd, see langeb ära lõige kakskümmend neli algtekstis nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse D, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, tee jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksateist langeb sellega ära, muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. algtekst, äh, lõige kakskümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? algtekst, äh, lõige kakskümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud teine osa, poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja see minu arust oli selgelt tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, algtekst, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kontrollime. ja hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud algtekst, eh, lõige nelikümmend kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vabandan, jah, sattusin siin veidi segadusse, sest eh, meil on kolmkümmend kaheksa algteksti osas, me peame selles osas hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. algtekst, lõige kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see oli originaaltekst. nelikümmend kaks, esimene osa, nimeline hääletus esimene osa ei ole nimeline, kes on poolt, vastu,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 muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst, nimeline hääletus, kes, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend D, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kes kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek neli. kui see võetakse vastu, siis langeb kakskümmend kolm ära, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst nüüd nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? algtekst kahes osas, kes on poolt esimesel osal? vastu? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige nelikümmend ühe, seitsekümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksakümmend kolm, algtekstis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hea küll, kontrollime seda teine osa lõikest kaheksakümmend kolm, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletus on avatud teine osa lõikest kaheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. vabandan tõesti. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. algtekst lõige üheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapoolet-, kontrollime seda. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? jah, hääletus on lõppenud hea küll, jääme algteksti juurde siis. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud äh, lõige viis, äh, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud. kui te oma kätt korralikult üles ei tõsta, siis ma ei saa aru, kuidas te hääletasite. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst, lõige sada seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst, lõige sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hea küll, kui te tahate, kontrollime. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Teil oli õigus. lõige sada viisteist kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa on nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. jätkame muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjendus punkt B. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? jah. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kallid kolleegid, nüüd äh, läheme hääletuse juurde. diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine. kuus äh, resolutsiooni on e-, esitanud ühisresolutsiooni muudatusettepanek üks, poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt M, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletamine on suletud. vastu võetud. nüüd äh, täistekst hääletusele poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletusele Venemaa presidendivalimiste tulemused, äh, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud siin oli mingi streik teil hääletamisel, nii et tõstke käsi, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hea küll, kontrollime sellisel juhul. Teie niikuinii käsi ei tõsta siin. et see on avatud, nüüd on suletud see on vastu võetud. tore! nüüd muudatusettepanek viis, härra Salafrankal on siin suuline muudatusettepanek teha, härra Salafranca, kus te olete? härra president, selleks, et saavutada nii suur konsensus kui võimalik, arvame me, et see resolutsioon on ära teeninud terve täiskogu toetuse ja seega me tahaksime teha muudatusettepanekus viis suulise muudatusettepaneku, härra Svoboda ja härra Verhofstadt on sellega nõus, me tahame lisada viimastesse ridadesse öö, äh, sõnad inglisekeelses tekstis strengthening and implementation, kas keegi on selle vastu? kui ei ole, siis äh, ma, äh, kes on poolt koos selle suulise muudatusettepanekuga, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljateistkümnes langeb ära, kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud Äh, seda peab kontrollima. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sellega tuleb nüüd kuusteist hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine on tagasi võetud, kolmas muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist on tagasi võtetud, võetud neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd üheksas poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd paneme selle resolutsiooni muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kolleegid, järgmisena resolutsiooni eelnõu Kasahstani küsimuses. proua Jaa Gonsaar on palunud sõna. härra president, mul on teile häid uudiseid selle Kasahstani resolutsiooni koostamise ajal on Kasahstani ametivõimud äh, vangistusest lahti lasknud poliitilised vangid äh, jurist Sokolova ja täna Igor Vinjanski äh, ajakirjaniku. suur tänu, proua Jaagonsaari nende heade sõnumite eest. nüüd seitsmes muudatusettepanek, nimeline hääletus, oled sõna avatud jõudsite kõik hääletada, suletud. tagasi lükatud. lõige kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontroll on avatud. jõudsite hääletada loodetavasti, sest nüüd on suletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mis tähendab seda, et lõige kümme originaaltekst kolmesaja seitsmekümne osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud daamid ja härrad, kui te oma käsi ei tõsta, siis ma võin siin äh, ainult äh, arvata, mida te arvate. poolt, vastu ja erapooletud. vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõige kaksteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmteist, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kontrollime, no väga hea, avatud. jõudsite hääletada? tundub, et jah, siis on hääletus suletud. vastu võetud. kaks langeb ära, seega jääb kolm hääletusele poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. see on tagasi lükatud ja nüüd siis originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja panen hääletusele resolutsiooni eelnõu täismahus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, olukord Nigeerias järgmisena. kuus fraktsiooni on esitanud üheskoos äh, ühispositsiooni ja paneme need kõik hääletusele poolt, vastu, erapooletud. see resolutsioon on vastu võetud ja nüüd olukord Valgevenes, kolleeg Vigenin on palunud sõna. härra president, eile meil toimus Euroopa Parlamendis väga pikk arutelu, saatsime välja selge sõnumi, on esitatud ühtne resolutsiooni eelnõu, mis on samuti väga selgelt sõnastatud ja parlament on koondunud selle sõnumi taha, me tahame saata selge sõnumi äh, Valgevene äh, ametkondadele, Valgevene rahvale, aga ka Euroopa Liidu institutsioonidele, kuid kutsuksin üles lükkama edasi selle hääletuse äh, lühiosa istungjärgule Brüsselisse järgmine kord, järgmine, järgneval põhjusel, nimelt et ametkonnad või saaksid rohkem aega kohaneda tekkinud uue olukorraga ja teiseks me tahame parandusi viia sisse sellesse resolutsiooni, arvestades viimaste päevade arenguid. härra Schulz küsib, kas keegi soovib toetada härra Vigenini ettepanekut? kas keegi sooviks vastu olla sellele ettepanekule? palun, kolleeg. suur tänu ma saan härra Vigeninist väga hästi aru, meil oli eile tõesti väga pikk arutelu selles küsimuses. aga eile härra Lukašenka loobus keeldus andmast armu äh, metroos läbi viidud äh, rünnaku läbiviijatele, pommirünnaku läbiviijatele ja mina arvan, et äh, meie peaksime küll kasutama pigem diplomaatilist keelt kui agressiooni ja ma tõesti loodaksin, et me siiski saaksime täna hääletada selles küsimuses, sest see saatis Lukašenkale, saadaks Lukašenkale selge sõnumi. me nüüd äh, hääletame selles osas, sada seitsekümmend seitse oli see kodukorra artikkel, mille alusel härra Vigenin palus, et asi lükatakse edasi järgmisele osaistungjärgule. kes härra Vigenini ettepanekut toetab, palun andke märku. kes on vastu? erapooletud seega on härra Vigenini ettepanek vastu võetud ja hääletame Valgevene osas äh, lühiosa istungjärgul Brüsselis. ja nüüd ähm, kuues ülemaailmne veefoorum muudatusettepanek teine, hääletus on avatud, kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. avame elektroonilise kontrolli, jõudsite kõik hääletada. härra Verhofstadt, teie ei ole veel vajutanud nuppu, aitäh. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, kontrollime. kas kõik on jõudnud hääletada? vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. andke andeks, tuleb kontrollida. avatud, jõudsite hääletada? Need, kes seal veefoorumil praegu ei ole, need palun hääletage ka. <laughs> tagasi lükatud. kogu tekst poolt, vastu erapooletud. vastu võetud, suur tänu, kallid kolleegid, ilusat reisi koju ja ilusat nädalavahetust!